So now we will have colleagues the explanation of the vote. nüüd alustame hääletuste selgitustega. alustame kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojektist ja härra Fox soovib selgitada oma hääletust. aitäh, härra juhataja tänane hääletus eelarve